Euroopa Parlamenti, härra president. veel kord tere tulemast. kaheksateist aastat hiljem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 Ida-Timor oli äh, siis alles äh, moodustamisel ja vaid mõned äh, julged inimesed, opositsioonijuhid, tulid välja niivõrd visionaarsete plaanidega. aktiivse opositsioonipoliitikuna oli ta Ida-Timori küsimustes põhikõneleja. räägiti poliitiliste vangide vabastamisest, Indoneesia vägede väljaviimisest, Ida-Timori vabadusest, samuti äh, räägiti ÜRO vägede Ida-Timorisse saatmisest ja lõpuks leidis tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal aset korraldat- äh,, referendum Ida-Timori iseseisvuse osas. Ida-Timori iseseisvuse elluviijad said ka Nobeli rahupreemia ja Kusmao sai äh, ka meie poolt auhinna tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal korraldatud referendumil said ülekaalu Ida-Timori iseseisvuse pooldajad ja järgnes äh, pikk võitlus äh, vaesuse vastu ja riiklike institutsioonide loomine. samuti järgnes kodanike ühiskonna ülesehitamine. Euroopa Parlament toetas äh, presidendi ja ametiisikute tegevust ja kahe tuhande teisel aastal kuulutati Ida-Timor lõplikult iseseisvaks. nüüd Ida-Timori president käib külas äh, paljudes arenenud riikides, ta külastab äh, erinevaid äh, kontinente ja on elav näide selle kohta, et äh, vaesed äh, riigid äh, võivad alustada uuesti otsast peale ja luua oma kodanikele parema tuleviku. president, mul on väga hea meel öelda teile tere tulemast ja annan teile käesolevaga sõna, palun härra president, mu daamid ja härrad. ma alustan inglise keeles ja siis lülitun portugali keelele ja pärast jälle tagasi inglise keelele. ma saan teie poole pöörduda viies Euroopa Liidu keeles, aga ma ei tee seda, sest siis ma lähen ise segadusse, nii et ma piirdun inglise ja portugali keelega. ma olen väga tänulik selle privileegi eest pöörduda sellise kõrge koja poole. see on koda, mis kajastab kultuurilist mitmekesisust Euroopa Liidus, tema poliitilisi institutsioone ja ma tahan öelda, et te olete loonud Eh, tee, mis viib teid ühenduse suunas välja eh, vaenust ja vägivallast ja sõdadest ning teie ees on rahu ja heaolu ning te usute kindlalt inimestevahelisse solidaarsusesse. mina kui Nobeli rahupreemia laureaat mm, aastal kaks tuhat tahaksin ka eh, nimetada Euroopa Liidu Nobeli rahupreemia kandidaadiks. aga samas on meil ainsa alles jäänud äh, võimsa superriigi äh, vari ja kaks suurt Aasia giganti domineerivad Aasias. aga on võimalik luua Euroopa sild, mis ühendab kõik rahu ja heaolu uude partnerlusse. selline kaasav Euroopa peab hõlmama kõiki kontinente. siin teie ees esinedes olen ma eriti tänulik teie kõrgele kojale ja tema väga tähtsatele saadikutele, Euroopa Komisjonile ning eriti Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni presidendile Barrosole, kes üle kolme aastakümne seisis meie eh, eest, kui me taotlesime vabadust. noore poliitikuna ja diplomaadina, eh, kõigepealt riigisekretär, siis välisminister ja pärast Portugali peaministrina oli ta tark ja kirglik eh, Ida-Timori kaitsja. aga ma ei oleks õiglane, kui ma ei tänaks eh, paljusid Euroopa Parlamendi saadikuid, mõned ei ole enam siin kohal, sest paraku vananemine on pöördumatu, selle eest ei pääse me keegi aga selles institutsioonis, mis hõlmab kõiki paremalt vasakule nüansse. Eh, teie andsite meile sõnavõimaluse siis, kui keegi teine seda ei teinud. ja Euroopa Parlamendi Portugalist pärit saadikud kõikidest parteidest üheksakümnendatel aastatel omaenda palkadest eraldasid teatud osa selle isiku toetuseks, kes täna on meie välisminister. tema oli siin viis aastat ja juhtis Ida-Timori vastupanuliikumist ning Euroopa Parlamendi Portugali saadikud paremalt vasakule välja andsid meile finants toetust, et meie esindus siin Brüsselis sai tegutseda ja tänu neile institutsioonidele avanes meil ka võimalus esimest korda eh, saada pass, ID-kaart selleks, et meie Ida-Timori asja eest võidelda. nii et nüüd siia naasnuna tunnen ma tohutut tänumeelt teie vastu nüüd ma lähen üle portugali keelele ja ma räägin aastatuhande arengu eesmärkidest, mida meie teeme selles vallas minu koduriigis ja mida me ootame rahvusvaheliselt üldsuselt, millist abi ja toetust me soovime. Timor Leste, Ida-Timor ei olnud aastal kaks tuhat veel iseseisev riik meie esimene aastatuhande arenguaasta arengueesmärgide aruanne sündis aastal kaks tuhat neli ja sinna me panime kirja need eesmärgid, mida me taotlesime ja taotleme. pärast seda on Ida-Timoris valitsenud rahu ja tänu sellele on meil olnud võimalik äh, tagada tugev majanduskasv kaksteist protsenti aastas, me oleme suutnud vähendada üheksa protsenti vaesust kahe aastaga ja laste suremus on äh, juba äh, vastab meie eesmärkidele, mis me oleme seadnud aastaks kaks tuhat viisteist. aastal kaks tuhat seitse äh, juba kuuskümmend seitse protsenti lapsi on koolis ja nüüd on, ulatub see laste protsent, kes koolis käivad kaheksakümne kolmele protsendile. me tahame täielikult välja juurida kirjaoskamatuse. kakskümmend kolm protsenti riigieelarvest on pühendatud rahvatervisele ja haridusele ja selline pööre osutus võimalikuks tänu suurele rahastamisprogrammile riigieelarvest ning me oleme suunanud suured toetussummad vanemate inimeste toetuseks, veteranide toetuseks. on suurenenud viljeletava põllumajandusmaa pindala ning me oleme nüüd oma strateegilised plaanid juba suunanud aastasse kuni kaks tuhat kolmkümmend, mis tähendab seda, et inimesed, kes on sajandeid vaesust kannatanud, on nüüd suutnud vaesusest välja tulla ja ehm, nende elukvaliteet on tublisti paranenud. nüüd, mis puudutab meie naftavarusid, siis mm, ma hea ja suure rahuloluga, hea meelega eh, ütlen, et meie mäetööstused toimivad väga läbipaistvalt eh, ja International Transparency International oma raportis juulikuus käesoleval aastal eh, pani Ida-Timori mm, eh, läbipaistvuse poolest maailmas kolmandale kohale ja Aasias esimesele kohale. me oleme väga läbipaistvad selles, kuidas me jagame oma nafta ja gaasitulusid kolmkümmend protsenti meie parlamendi saadikutest on naised. valitsuses näiteks finantsministri, ministri koht, solidaarsusministri koht ning samuti riigiprokuröri ametikohal on meil naine. meil on sada kolmkümmend parlamendisaadikud, kes on valitud üleriigilistel valimistel ja väga palju noori parlamendisaadikuid on meil. ja me taotleme pidevalt soolist tasakaalu selles väga nooruslikus parlamendis, mis meil on meie noorte parlament, eh, sinna kuulub kuuskümmend seitse tüdrukut ja kuuskümmend kaks poissi. Eh, me oleme uhked selle üle, et me oleme üks kõige humaansemaid režiime maailmas, meil oleme keelustanud surmanuhtluse ja kakskümmend viis aastat on maksimaalne vanglakaristus meie riigis, eluaegset vanglakaristust meil ei eksisteeri. me oleme ratifitseerinud kõik peamised inimõiguste alased rahvusvahelised lepingud ning me kahekordistame oma jõupingutusi veelgi selleks, et inimõigusi tugevdada, vabadust ja väärikust põhimõtete järgimist tugevdada meie riigis. meie põhiseadus peab primaarseks rahvusvahelist õigust ja see on ülimuslik meie riigiõiguse üle, mis tähendab seda, et kõik meie riigi õigusaktid peavad olema kooskõlas rahvusvaheliste õigusaktidega. ja siin ma lähen üle jälle inglise keelele. nüüd ma tahaksin puudutada kliimamuutusi see, loomulikult ma saan ainult väga pealiskaudselt seda teemat puudutada, sest aega napib. tõsiasi on see, et rikkad ja võimsad annavad kõige suurema panuse keskkonna olukorra halvenemisse. samas me mõistame kõik, et teaduse edusammud, tehnoloogia ja tööstuse edusammud viimase kahesaja aasta jooksul on toonud tohutut tulu kõigile isegi kui need tulud on ebavõrdselt jaotunud. aga meie arengumaailmas ei tohiks süüdistada ainult rikkaid ja võimsaid selles, et nad on planeeti kahjustanud. me peame ka oma vastutust selles mõistma, et meie oleme vastutavad oma jõgede, merede, metsade hävimise eest Aasia ei kanna sugugi vähem vastutust kui USA või Euroopa ja peab nüüd pöörama äh, selle, need protsessid vastassuunas. meie Aasias moodustame poole maailma elanikkonnast, mis tähendab seda, et meiegi äh, oleme, paneme meie maavaradele, veevarudele, metsavarudele suure surve. Äh, sajad miljonid Aasias on vaesed ja samas me kasutame ikka rohkem ja rohkem planeedi energiaressursse Aasias ja mõned väga tormiliselt arenevad Aasia riigid otsivad nüüd energiaressursse Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. ja sellepärast töötab Ida-Timor koos äh, teiste äh, Aasia riikidega ja meie oleme kahe väikese Aasia riigiga välja töötanud ühise Aasia agenda, mis on suunatud jätkusuutlikule arengule ning keskkonnakaitsele, ehm, samuti maa ja veeressursside jästi-, säästlikule kasutamisele ning võitlusele kirjaoskamatuse ja vaesuse vastu. ma pöördun rikaste ja võimsate poole rikkad ja võimsad peaksid esitama omale küsimuse, kas nad on täitnud neid lubadusi, mis nad on andnud telekaamerate ees ja kas varasemal ajal eh, välja töötatud poliitikad on ikka olnud tõhusad ehm, võitluses vaesuse vastu. tihtipeale eh, süüdistatakse just eh, arenguriikide juhte, et nemad ei ole oma osa teinud arengus. aga abiandjad peavad samas ka kriitiliselt omaenda poliitikaid üle vaatama. me teame, et äh, valitseb tõeline solidaarsustunne tänavatel meeste ja naiste vahel USA-s, Jaapanis ja mujal. Nad on solidaarsed maailma vaeste piirkondade inimestega, aga abiandjad peavad ka korrastama neid pikki ja ülekoormavaid ja raiskavaid ja üleliigseid bürokraatlikke protseduure, paberimajandust, mis tegelikult tõrjub mm, arenguriigid eemale abiandjad peavad investeerima rohkem maapiirkondade arengusse, põllumajandusse, toiduainetega varustatusesse, vee- ja sanitaarsektorisse, tervishoidu ja haridusse. et tugevdada riikide institutsioone eh, ja aidata demokraatlikult valitud liidreid, peavad abiandjad andma otsest ja mm, sektoritele suunatud toetust et tõesti abi jõuaks inimesteni. ja on kõhedust tekitav see, et vaid käputäis rikkaid riike on null koma seitse protsendise eesmärgi saavutanud, null koma seitse protsenti arenguabiks e, SKP-st samas need suuremeelsed lubadused, mida antakse rahvusvahelistel konverentsidel, kõr-, kus nende kõrval seisavad näitlejad ja poplauljad ja unustatakse kohe need lubadused niipea, kui prožektorid on välja lülitatud. ja on veelgi kurvem see, kui me näeme, kui kiiresti kümned miljardid dollarid lähevad hoopis nurjunud pankade toetuseks, kindlustusfirmade toetuseks Äh, kinnisvarafirmade toetuseks ja vananenud mm, tööstussektorite toetuseks. kümned miljonid dollarid makstakse välja boonustena ebapädevatele ja petistest äh, pankuritele, kes on vastutavad finantsprobleemide eest ja üleskutsed suurendada äh, välisabi ja arenguabi paraku lähevad kurtidele kõrvadele. meie usume, et üks õige viis, kuidas abistada riike, kes kannatavad eh, finantskriisi tagajärjel, on kustutada äh, need võlad, mida väikesed saareriigid ja vähim arenenud riigid praegu kannavad. sest neil on praegu tõesti tohutud väljakutsed, nii riigisisesed kui ka välismaised, äh, võidelda nendega. ekstremism, kliimamuutused ja eriti Lõuna-Aasias on see aktuaalne ja Aafrika suurte järvede piirkonnas on see aktuaalne. Ida-Timoril on õnne selle poolest, et meil ei ole ühtegi senti välisvõlga. nii et pöördudes teie poole, ei tee me seda omaenda huvidest lähtuvalt. kui te võtate Ökonomisti aastaraamatu aastast kaks tuhat kümme ette, see on see väike taskuformaadis raamatukene, siis te leiate sealt huvitavaid andmeid, et Ida-Timoril täna on kõige suurem eh, mm, ülejääk suhtes SKP-sse ja mitte ainsatki eh, senti välisvõlga. aga ometi me leiame, et solidaarsusest nende riikidega, kes on võlakoorma all, me peame taotlema eh, seda, et nad suudaksid oma võlad maksta ning inimesed ei tohi olla võlalõksus. Need sajad miljonid inimesed kogu maailmas on praegu võlalõksus, kui õnnestub eh, miljardeid dollareid üleöö leida selleks, et päästa kindlustusfirmasid ja pankasid, siis peab olema moraalne kohustus ja poliitiline tarkus leida palju vähem raha selleks, et täita arenenud riikide kohustused maailm, kolmanda maailma vaeste suhtes. parandada mõned need tasakaalustamatused, mis täna meie planeedil valitsevad lugupeetud saadikud. täna siin teie ees rääkides tunnen ma suurt tänu teie Euroopa Parlamendi vastu, Euroopa juhtide vastu, kõigi meie arengupartnerite vastu. ma äh, tahan ka äh, öelda, et ma mõistan meie oma Hmm, nurjumisi ja seda, kus meil piirid ees seisavad. ja kindlasti me eh, ei peaks nüüd hakkama loengut pidama läänele, nagu lääs on meid aastakümneid õpetanud, vaid me peame vaatama hoopis peeglisse ja küsima oma südametunnistuselt, mida me oleme ise ära teinud selleks, et meie sajad miljonid inimesed välja tuua tohutust vaesusest. me saame nad vaesusest välja tuua, me saame saavutada palju paremaid tulemusi Ida-Timoris ja kõikjal mujal. me oleme tohutult edasi liikunud viimase kolme aasta jooksul. meie riik on ainult kaheksa aastat saanud olla iseseisev. ja ma olen teile arvudest juba rääkinud aga on palju teisigi valdkondi, mida ei ole võimalik arvude keeles väljendada, nad ei ole mõõdetavad. aga samas on nad sama tähtsad. mis tähendab seda, et me oleme oma ühiskonnas suutnud haavad parandada, lepitada erinevad kogukonnad omavahel, me oleme suutnud oma haavad Indoneesiaga parandada Indoneesiaga me jagame traagilist ajalugu, mis kestis kakskümmend neli aastat. täna on meil Indoneesiaga suurepärased suhted, parimad kui üldse saavad olla kahe naabri vahel. me oleme suutnud rajada sillad kogu piirkonnaga. me oleme loonud diplomaatilised suhted üle saja kahekümne riigiga. Need ei ole arvudes väljendatavad, mõõdetavad saavutused meie rahvas, vaatamata kahekümne nelja aasta sügavatele haavadele, kui me olime okupeeritud, ei kanna viha kellegi vastu. me, on, see on meie veendumus, see on meie usk, me tahame täita meie rahva ootusi ning juhtida nad rahumeelsesse ja jõukasse tulevikku. õnnistagu meid Jumal Much, suur tänu, härra president, kaheksateist aastat tagasi, olles opositsiooniliider Ida-Timoris, näitasite üles suurt julgust ja visiooni täna juba vaba demokraatliku riigi president, palju õnne teile, härra president, ja kõike head teie riigile ja rahvale. suur tänu teile kõne eest!